lühikene tutvustus äh, Luis Keero raport üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmav kava. E suur tänu. Äh, peab ütlema, et Euroopa tasandil ei ole üldist lennundustemaatikat eriti põhjalikult käsitletud, käsitletud, äh, seetõttu on raportil oluline poliitiline tähtsus E, iseenesest seetõttu, et Euroopa Komisjon ja parlament tegelevad teemaga üheaegselt. lennundus on muutunud järjest olulisemaks majandussektoriks, kui te vaatate e, väikeste ja keskmiste ettevõtete juurdetulekut e, lennunduses, siis te näete, kui oluliseks see sektor hakkab muutuma ja peab ütlema, et selles sektoris on äh, nii töökohtade arv kasvanud kui ka investeeringute arv kasvanud, kolmkümmend kuni viiskümmend tuhat mootoriga õhusõidukit äh, tuleb on praegu kasutusel üldeteenistusliku lennunduse sektoris ähm, ja äh, kui me nüüd räägime teenistuslendudest, siis äh, sellised, selline lennutransport on väga paindlik, äh, toob tohutut majanduskasu, seda kasutatakse lennujuhtimise täiustamises, spordi, kartograafia, põllumajanduse valdkonnas, samuti ähm, lennunduskoolituses ja ähm, järjest rohkem ja rohkem ähm, muutub üldeteenistusliku lennunduse tähtsus ka äh, maailma tasandil, see hõlmab juba kuusteist protsenti lennusektorist üldse vaatame, kuidas me saaksime selle sektori vajadusi kõige paremini rahuldada. kõigepealt me peaksime täpseid andmeid koguma selleks, et otsuse tegijatele statistikat anda, mis oleks adekvaatne, mis saaks, annaks võimaluse õigeid eh, ärilisi otsuseid teha ning teiseks me peame eh, ka proportsionaalsuse põhimõtet Euroopa Liidu uutes regulatsioonides arvestama mis tahes regulatsioonid, mis puudutavad üld- ja teenistuslikku lennundust, äh, peavad arvestama ka ühe mootoriga äh, äh, lennumasinaid, arvestama uusi standardeid ja nii edasi. samas me ei tohi kuidagi ohustada lennuohutust navigatsioonireeglid, mis on Rahvusvahelise Lennuohutuse Organisatsiooni poolt vastu võetud, neid ei tohiks küsimärgi alla seada, me peame alati nõudma täpset äh, nendest reeglitest kinnipidamist lennundussektoris, ka äh, nii-öelda üldteenistuslikku lennundussektorist ning äh, teiseks peame rääkima ka eh, eh, teise tähtsuse ja regionaalsete eh, lennujaamade ligipääsetavust sellele lennundussektorile ning miks mitte ka parandada lennuaegade maandumise ja õhkutõusmise aegade kättesaadavust üldeteenistuslikele lendudele. meil on sellised projektid nagu CESAR ja, ja Single European Sky, kuid me peame proportsionaalselt neid rakendama ja arvestama ka üldteenistuslikke lende, väikelennukeid ning järgmine punkt, CO2. muidugi väikelennukid to-, toodavad, emiteerivad vähem CO2, aga me võiksime seda arvestada ka oma uutes algatustes, kus Cesar ja, ja Clean Sky kuid arenguruumi on, kindlasti on võimalik puh-, puhtamat kütust kasutada ja muuta ka väikelennukid vähem reostavaks. tahaksin teile öelda, et äh, äh, transpordikomisjon soovib, et Euroopa Komisjon töötaks uue raamistiku välja äh, ja seda juba aasta lõpuks ja ma loodan, et enamus toetab ka seda raportit homme, kui hääletamiseks läheb. tänan. komisjon, komissari president. suur tänu, härra Kaira. proua volinik, palun. komisjon tervitab seda raportit ja tänab nii raportööri kui ka asjakohast komisjoni suurepärase töö eest. jaanuaris kaks tuhat kaheksa andis komisjon esmakordselt välja teatise üld- ja tsiviillennunduse kohta üldeteenistusliku lennunduse kohta, sellele järgnesid järeldused aprillis kaks tuhat kaheksa ning nüüd jaanuaris kaks tuhat üheksa on parlament välja andnud raporti. üldeteenistuslik lennundus on tähtis osa lennundussektorist, mille väärtus on kolm koma kaks miljardit eurot, miljardit eurot aastas. tehakse väga palju uusi teadusuuringuid ning see sektor kasvab kaks kolmandikku uutest õhusõidukitest, mis Euroopa Liidus saavad kasutusloa, lendavad just üld- ja teeninduslikus äh, lennundussektoris. palju töökohti luuakse äh, VKE-dele, seega on üld- ja teenistus, teenistusliku lennunduse sektor väga mitmekesine. meil on vaja reeglid kohandada selliselt, et nad sobiksid sellele sektorile, kuid selliselt, et ähm, turvalisuskaalutlustel ei vaadataks läbi sõrmede ning raportis on neid küsimusi ka arvestatud. me peame tegema jõupingutusi kolmes tähtsas valdkonnas. Euroopa Liidu üldiste lennundusohutuseeskirjade väljatöötamine, teiseks äh, mitte äriliste lennukite kaasamine uue põlvkonna lennunduses ning äh, kolmandaks äh, keskkonnaalase CO2 jalajälje vähendamine komisjon töötab välja rakendusreegleid, mis aitab tagada ühe tasandi ohutuse kõigile mitteärilises sektoris lendavatele lennukitele. ja lisaks nimetatud turvatasemele tuleb tagada ka see, et ettevõtjatele ei langeks osaks ebaõiglane ja ebakohane halduskoorem me töötame välja ka süsteemi, mis tagaks, et õhuruum on äh, nii-öelda ühtne vara ja kõik selle kasutajad võivad seda kasutada võrdsetel alustustel, alu-, alustel. Caesar ning äh, Single European Sky aitavad kaasa nii parema julgeoleku saavutamise, parema turvalisuse saavutamisele kui ka äh, ühtsetele võrdsetele kasutamisvõimalustele, mida Euroopa seni ei ole näinud. ning lõpetuseks tuleb aru saada, et me ei räägi mitte ainult äri, ärilistest kaalutlustest, vaid ka keskkonnakaitsest ning kõik sektorid peavad andma oma panuse CO2 emissioonide vähendamiseks. ma arvan, et siin on väga tähtis kinni pidada proportsionaalsuse põhimõttest. komisjon ootab huviga edasist koostööd parlamendiga, võttes arvesse seda, mis on öeldud selles raportis ning äh, omakorda teatab omapoolsetest edusammudest, aitäh! suur tänu, volinik Reding ning hääletus leiab aset homme nüüd äh, vastavalt päevakorrale äh, proua Anna Zaborska raport äh, Sooline mittediskrimineerimine ja põlvkondadevaheline solidaarsus. lugupeetud, lugupeetud president, kallid kolleegid. kohe alguses tahaksime